kõrget esindajat proua Mogherinit ja päevakorras on meil olukord Süürias ning asepresidendi avaldus sellel teemal, palun proua Mogherini. suur tänu, alustuseks äh, tahaksin ma öelda, et me seda teemat, olukorda Süürias arutasime me selleks, et lõpetada sõda äh, ja, ja käsitleme seda vähem kui kaks kuud tagasi, üheksateistkümnendal jaanuaril sellest alates on palju aset leidnud ja ma tahaksin teid tänada selle võimaluse eest arutelu pidada ja selle võimaluse eest, mis ta, mis see meile kõigile annab, et et analüüsida tehtud samme ja suundumusi ja vaadata, millised on eelseisvad raskused. kõigepealt tuletaksin meile kõigile taaskord meelde, mis selle pooleteise kuu jooksul on aset leidnud. kõigepealt meil oli väga palju koosolekuid sellel teemal, alustan sellega, et äh, seal ei osalenud mitte ainult Euroopa Liit ja liikmesriigid äh, ja, ja mis puudutab kahe kolmandiku osas toetust süürlastele, vaid see puudutas ka seda, kuidas me üles näitasime rahvusvahelise kogukonna ühtsust, solidaarsust ja lootust äh, süürlastele omaenda riigi suhtes me oleme määranud kolm miljardit ähm, pagulaste toeks ja see siseselt ümber paiknenud äh, inimestele Süürias ning äh, humanitaarabi tarbeks ja ma tahaksin äh, sellest veel hiljem rääkida ka julgeolekupoliitika vaatenurgast, aga samuti valmistasime ette ka kaks paketti, üks Jordaaniale ja teine Liibanonile mis ei koosne mitte ainult äh, finantsvahenditest, vaid seal on olemas ka meetmed, äh, millega on võimalik toetada neid riike äh, lõimimise jõupingutustel Süüria pagulastega, tagada lastele haridus, ähm, noortele meestele ja naistele töövõimalused ning samuti tagada kogukondade kestlikkus nendes riikides, et neid jõupingutusi eelseisval ajal ellu viia sellest teiseks on aset leidnud see, et esimene kõneluste voor süürialaste vahel toimus Genfis, mis peatus peaaegu kohe tänu selgetele probleemidele, mis esile kerkisid esimestel aruteludel ning eh, järgmised kohtumised rahvusvahelise tugigrupi algatusel Münchenis kus me taaskord mitmeid tundi koos Lavrovi, Kerri ja teiste välisministritega, kes on esindatud äh, circa kahekümnest riigist ja Euroopa Liidust ja Araabia liigast olid seal kohal selleks, et konkreetselt analüüsida, kas kõneluste peatamine Genfis oli seotud äh, raskustega, mida oli võimatu ületada siseselt äh, riiklikult süürlaste vahel, aga lisaks ka pikemas äh, raam, laiemas raamistikus või kas oleks olnud võimalik rahvusvahelise tugirühma kaudu edasi liikuda ja taaselustada see protsess, äh, mis, millesse me viimastel kuudel nii palju kõik oleme investeerinud ning seal kohtumisel Münchenis koostasime kaks rakkerühma, üks, mis puudutab pingete analüüsi, mida juhatavad äh, USA ja Venemaa. Need on kaks osapoolt, äh, kelle tööd on vaja kõige rohkem äh, ka sõjalisel tasandil koordineerida, selleks et määratleda see olukord ja mis on seotud ka relvarahu kehtestamisega ja ra-, teiseks siis rakkerühm, mis puudutab äh, humanitaarabi, sest me tõime väga selgelt välja vajaduse äh, teise vooru kõneluste toimumiseks Genfis, mis on, äh, toimuvad homme ja tulevastel päevadel, selleks et tagada, et need kõnelused leiaksid aset täiesti erineval või, või määravalt erinevas atmosfääris võrreldes sellega, mis leidis aset viimasel korral see tähendab seda, et me üritame vähendada seda lõhet äh, süürlaste vahel Genfis äh, väga keerulisest poliitilisest protsessist ja selle vahel, et äh, ümber piiratud piirkondades süürlased surevad, sest neil ei ole juurdepääsu humanitaarabile. me teadsime, et tõhusa lähenemise humanitaarabi osas on vaja paika saada selleks, et süürlased Süürias äh, taastaksid usaldusväärsuse selle protsessi suhtes, mis aset leiab Genfis. ja selleks, et avada mõningad kanalid poliitilisteks kõnelusteks erinevate osapoolte vahel. ilmselt te teate, et rakkerühm, mis, see esimene rakkerühm on väga kaugele jõudnud, samuti ka teine rakkerühm humanitaarvaldkonnas ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon kakskümmend kaks kuuskümmend kuus vihameelsuste lõpetamise kohta, mis jõustus kahekümne seitsmendal veebruaril. sellest alates pean ma ütlema, et mitte ainult mina ise, aga ka ÜRO erisaadik äh, ja kaks äh, rakkerühma juhatajat USA ja Venemaa on öelnud, et relvarahu äh, üldiselt peab, isegi kui me oleme näinud selle rikkumist äh, Süürias mitmetes poolte, mitmetes paikades aga üldine hinnang on see, et relvarahu on paika pidanud ning olukord koha peal selle nädala käigus on olulisel määral paranenud võrreldes kõikide varasemate nädalatega konflikti algusest saadik. seda öeldes, see on viie aasta jooksul esimene hetk selle konflikti käigus, kus me näeme, et mitmetes Süüria paikades on eh, relvastamata eh, relvastus vähenenud, eh, kuigi ma ütlesin, et relvarahu rikutakse, aga seda ulatuses, mis on teises teisel määral võrreldes varasemate tegevustega ning mis puudutab humanitaarrakkerühma, siis me oleme nendel nädalatel suutnud äh, kohale toimetada abi sajada kaheksakümmend veoautot saja viiekümne tuhandele süürlasele Süürias mitmetes ümberpiiratud äh, piirkondades ja Euroopa Liit äh, ja koos ÜRO-ga teeb täiendavaid jõupingutusi selleks, et jõuda piirkondadeni, mis on kaugemal nendest, kuhu me senini oleme jõudnud. nagu ma öelnud, siis erisaadik on öelnud, et äh, kõnelused jätkuvad homme ja ma arvan, et see ei saa olema lihtne äh, protsess, aga kindlasti on äh, väga hea see, et me oleme suutnud luua sellised tingimused, et kõnelused aset leiaksid. mina kohtus, olin Pariisis paar päeva tagasi ja me rääkisime mitte nüüd otseselt tingimustest, mis Äh, on seatud selleks, et Genfis kõnelusi jätkata, aga seda, kuidas rahvusvaheline üldsus ja kogukond on, suudaks luua tingimused selleks, et need kõnelused oleksid sisulised ja olulised. ja ma pean ütlema, et üks äh, tõsine sõnum, mille me edasi anname Euroopa Liidu poolt koos rahvusvahelise kogukonnaga, kuid mina siin räägin Euroopa Liidu nimel, on julgustada kõiki osapooli režiimist alustades ja ka opositsiooni mitte ainult minna Genfi ja osaleda, vaid teha seda äh, positiivse panustatud lähenemisega ja Euroopa Liit omalt poolt toetab opositsiooni selles väga keerulises üle, ülesandes nendes keerulistes läbirääkimistes. esimene kord pärast viieaastast sõda näeme, et meil on relvarahu mis üldiselt peab, isegi kui äh, seda rikutakse, ja lisaks sellele on kohale jõudnud ka humanitaarabi ümber piiratud äh, piirkondadesse. ja kindlasti ei ole see mingisugune ilus pilt, aga on äh, näha mõningaid samme, mis liiguvad õiges suunas ja üks nendest sammudest on äh, koordineerimine, mille ma viitasin varasemalt USA ja Venemaa vahel, eriti just äh, sõjaväelisel tasandil, äh, tihe koostöö selleks, et ka jälgida seda relvarahu pidamist ja, ja nende olukordade, mis võiksid nõrgestada seda niigi keerulist olukorda ja kindlasti on vaja eh, eh, sellisel tasandil õigesti mõtestada lahti kõik need tegevused. Euroopa Liit on osaline mõlemas rakkerühmas erinevatel eh, viisidel, mis puudutab relvarahu rakkerühma, siis me oleme kohal koos teiste riikidega või organisatsioonidega, kes rahvusvahelise tugirühma töös osalevad meie sõjaväeeksperdid osalevad selles ja samuti töötame me ka äh, välja vahendeid, kuidas me saame äh, relvarahu seires osaleda koos teiste partneritega. mis puudutab humanitaarabi rakkerühmad, siis meie roll on äh, kindlasti palju suurem, mitte ainult sellepärast, et me oleme need, kes on, kellel on siin positiivne roll vaid sellepärast, et Süürias on Euroopa Liidu roll, see oli poliitiline otsus, ei, e, me ei ole täitnud seal sõjaväelist rolli, mõned liikmesriigid küll on, aga, aga siinkohal meie põhieesmärk on e, vahet teha siis kahel riigil, kellel on e, sõjaväeline kohalolek ja tegevus ja sellega seonduvad tegevused, äh, millega on võimalik kaasa lüüa ka nende äh, läbirääkimiste käigus. nagu öeldud, siis see ei tähenda, et me ei oleks osalised selles äh, olulises töös äh, koos oma pideva kohaloluga. ja nagu ma ütlesin, siis see võib tulevastel päevadel veelgi suureneda. mis puudutab nüüd humanitaarabi, siin on väga tugev seos humanitaarabi ja poliitilise protsessi vahel, mis äh, peab taaskäivituma. viimane kord, kui me kohtusime, siis äh, paljud teist viitasid sellele, et meil on vaja niinimetatud Marshalli plaani Süüriale. kui äh, käsitleda neid arve, seda raha, mis me paigutame Süüriasse, naaberriikidesse ja mujale, siis ma võin öelda, et Marshalli plaan on juba käivitunud ja väga olulisel määral. humanitaarabi rakkerühm, nagu ma ütlesin, milles meil on juhtroll, on juba neli korda kohtunud ja nagu ma ütlesin, siis on suutnud kohale toimetada sada kaheksakümmend veoautotäit kraami saja viiekümne tuhandele inimesele. linnades nagu Madaya, Madamia, Al-Sham ja teised see ei ole mingisugune täielik nimekiri, me teeme tööd selle nimel, et jõuda teiste linnadeni, kuhu või peaks jõudma ja võiks jõuda, lähtudes prioriteetidest tulevatel päevadel. eesmärgiks on abi osutada enam kui ühe, üks koma seitse miljonile süürlasele Süürias selle aasta esimeses kvartalis ehk siis paari kuu jooksul. selleks, et seda abi edastada teeme koostööd ÜRO agentuuridega koha peal, me oleme taaskäivitanud meie ECO äh, büroo Damaskuses ja Euroopa Liit on põhimõtteliselt ainus, keda äh, peetakse usaldusväärseks kõikide osapoolte poolt äh, Süürias ja selles piirkonnas. meil on äh, selline eelistatud seisus, mitmed osapooled peavad äh, tegema suuremaid jõupingutusi, et jõuda nendesse piirkondadesse. see annab meile ka olulise poliitilise rolli ja me täidame seda, me oleme valmis looma usalduse sildu erinevate osapoolte vahel konfliktis, meie roll on selliseid sildu luua mõtestatud ja põhjalike läbirääkimiste kaudu poliitilise ülemineku nimel. me peame arvesse võtma äh, et isegi nende positiivsete sammudega, mis aset leidnud on viimastel nädalatel, uus äh, eskaleerumine võib iga hetk aset leida. piirkondlik olukord on väga pingeline, iga päev näeme me uudiseid, mis on väga murettekitavad ka täna hommikul ja äh, see sõda võib äh, veelgi suuremamahuliseks paisuda ja me peame seda arvesse võtma me peame lähtuma lootusest, et äh, oma töös edasi liikuda, samas peame me ka äh, edasi liikuda siis humanitaarabiga, samas äh, jätkama tööd relvarahu pidamise suunas ja arvesse võtma ka riske, mis võivad taas tasakaalu kõigutada, kui me usaldust ei suuda säilitada ja ei suuda kaasata kõiki osapooli, eriti just režiimi. Äh, mul on olnud kõnelusi minul isiklikult äh, nende, neil päevil kõikide meie partneritega, sõprade, osapooltega, mittesõpradega Süürias äh, ja väljaspool, selleks, et edastada sama sõnum poliitilises protsessis osaleda, võimaldada humanitaarabi võimaluste äh, suurendamist ja olulisel määral äh, tagada see, et relvarahu ähm, äh, peaks ja olukord paraneks igapäevaselt. rääkisin ka Türgi partner, partneritega sellest ja kui vaadata seda teatist, mis nõukogu eile edastas, siis näete ka seal viidet vajadusele teha koostööd Türgi ja Euroopa Liidu vahel selleks, et humanitaartingimusi äh, mitmetes paikades Süürias äh, parendada ja seda, see on meie ühine eesmärk, mille me arutasime Türgiga, kõik peavad andma endast parima me oleme saanud väikese võimaluse ja me peame tagama, et see võimalus ei kaoks, vaid laieneks kolmel tasandil, humanitaartasand, relvarahu ja poliitiline tasand. ja tahaksin kasutada seda võimalust ning tänada härra Misturat suurepärase töö eest koordineerimisel meie kontaktid on temaga igapäevased ja meie töömeetod koos ÜRO-ga kõiges kolmes valdkonnas on äh, minu arvates suurepärane näide meie töökohta. me oleme näinud, et diplomaatia toimib, me viimastel kogemustel eelmisel aastal, me teame, et Daeshiga on võimalik äh, võidelda ja hävitada ainult läbi protsessi, mis lõpetab äh, sõja Süürias ja tagab ülemineku äh, Damaskuses. me teame, et sõda Süürias võib lõppeda ja jõud võivad ühineda. me oleme astunud esimesed sammud õiges suunas ja tulemused äh, meie kangekaelsel tööl koordineerides paljude teistega, sealhulgas USA-ga, on andnud tulemusi ja peale viit aastat sõda on diplomaatia, sealhulgas Euroopa diplomaatia, hakanud äh, meile andma esimesi tulemusi ja nagu ma olen öelnud, siis see võib äh, iga hetk tagasi pöörduda, kui kõik osapooled ei pinguta sama äh, suuna nimel. me peame jätkama oma tööd sellele tuginedes ja üritame luua uue Süüria sellise, äh, mis on hävitatud viimase viie aastaga, ilmselt ei taastu, aga võib-olla anname me süürlastele võimaluse luua oma riik, äh, kus äh, erimeelsused on kontrolli all, kus inimesed on ühtsed, mida ei juhi sama mees, kes Eh, nii palju aastaid kodusõda õhutas, vaid järjekindla juhtimise all, millele on oma nõusoleku andnud kõik süürlased, kus ei ole mingisugust eh, ruumi Daeshile, kellel ei ole mingit pistmist riigi ajalooga ega loodetavasti ka tulevikuga, kui me suudame teha head koostööd, eh, nii nagu me oleme viimastel nädalatel teinud. suur tänu, lugupeetud asepresident ja välisasjade kõrge esindaja, aitäh selle avalduse eest ja nüüd saab sõna härra Preda Rahvapartei nimel, üks minut palun. suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud poliitika kõrge esindaja, me peame taaskord rõhutama, et see konflikt on kestnud juba viis aastat ja selle pika aja jooksul on ei ole süürlastel olnud palju põhjust lootusteks, sest viis aastat tagasi ei osanud ette näha seda, mis neil ees seisis. ja sellepärast ma leian, et relvarahu, mis rakendus kahekümne seitsmendal veebruaril, on väga oluline element ja see on väga oluline, sellepärast äh, siinkohal ma olen teiega nõus, et see võimaldab äh, humanitaarabile juurdepääsu äh, kus, sellistesse paikadesse, kus süürlased seda eriti vajavad ja tuletaksin meelde, et hiljuti, kui te meie komisjonis sellest teemast rääkisite, relvarahu on samuti väga oluline, sellepärast et see annab meile väikese lootuskiire, millest on vaja kinni hoida poliitilises perspektiivis. relvarahu ei ole olnud täiuslik ja ikka on veel liiga palju ohvreid, aga see on kehtestatud ja sellest peetakse üldiselt kinni ja meie peame kasutama seda võimalust, et tagada usaldusväärne poliitiline üleminek. see loomulik ei tähenda valimisi, nii nagu Putin äh, tahaks me peame keskenduma meie jõupingutustele rahuprotsessis selleks, et äh, kuidagi äh, ja alles pärast seda on võimalik valimisi teha, aitäh. E sõna saab kolleeg Postinaru Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni nimel. lugupeetud kõrge esindaja, kolleegid, lubage mul kõigepealt õnnitleda kõrget esindajat selle põhimõtteliselt olulise algatuse käivitamisest ja selle targa viisi eest äh, koordineerides Euroopa ja teisi suuremaid piirkondlikke rahvusvahelisi tegijaid selleks, et saavutada pikaajaline rahu konfliktis. Need viimased kümme päeva on enamike siirlaste ja süürlaste jaoks olnud kõige vaiksemad viimase viie aasta jooksul, kuid seda võiks võiks ära kasutada selleks, et tõsta tempot rahuläbirääkimistel ja võimaldada rahvusvahelise läbirääkimise alata. teist alternatiivi kui poliitiline lahendus ei ole ja meil on vaja selleks poliitilist tahet ja pühendumist Süüria poliitiline lahendus võimaldaks rahvusvahelistel ringkondadel keskenduda kõige tähtsamale, võitlusele Daeshi vastu ja kõikide teiste terrorirühmituste vastu, et teha lõpp nende laienemisele ning piirkonnas äh, kannatuste tekitamise. lõplik lahendus võimaldab süürlastel jääda koju ja mitte seada ohtu oma elu Euroopasse liikudes mõõduka opositsiooni osalemine rahvusvahelistel läbirääkimistel on oluline ja see tuleks tagada, aga seetõttu me mõistame hukka kõik tegevuse mõõdukate Süüria opositsiooni jõudude vastu eh, ja Aleppo linna vastu, mis võiks õõnestada nii relvarahu kui ka rahvusvahelisi läbirääkimisi eh, vägivalla lõpetamine võimaldaks saata humanitaarabi ja aidata elanikkonda, kuid see peab jätkuma ja Süüria valitsus peab tegema koostööd ja kaasa aitama abi osutamisele. sõnadega on selge, et kui läbirääkimised ei saavuta tulemusi, humanitaarkriis jätkub. Äh, Süüria konfliktis on osalenud mitmeid ja see on oluline, et kõik osapooled, sealhulgas ka Türgi ja Venemaa, täidaksid äh, Äh, ÜRO resolutsiooni kaks kaks viiskümmend neli, et tagada kestev rahu äh, Süürias. järgmisena härra Tänak. ECRF-i Münchenis kokku lepitud äh, rahulvarahu võimaldab rahvusvahelisele ringkondadele poliitilise võimaluse äh, edasi liikuda ja nõuda äh, Genfi läbirääkimise täitmist. see on oluline samm, millega luuakse kestev rahu, kaasates kõik osapooled ka Damaskumise valitsusse. kuid sõjajalal olevad fraktsioonid peaksid lõpetama ja tuleks lõpp teha ka kolmanda osapoole sõjale. me jagame Venemaa ühist eesmärgi, et lahti saada ISISe needusest ja teistest radikaalsetest rühmitustest Süüria. kuid Venemaa peab samuti täitma võetud kohustusi ja vältima edasisi provokatsioone äh, ja lõpetama rünnakud kõikide Assaadi ja Süüria mõõdukate jõudude vastu, vastasel juhul äh, jätkuv väljaränne Euroopast, meil on vaja stabiliseerida Euroopat, arvestades Euroopa Liidu sanktsioone ja Merkeli tegevust. kui äh, rahuprotsess saavutab suurema tempo, äh, peab ka Moskva läbi vaatama oma tegevuse, ainult siis, kui Venemaa on kaasatud vastutustundliku osapoolega, on võimalik saavutada rahu selles riigis. järgmisena kolleeg Šaake tänan, president, äh, kõrge esindaja, kolleegid. kõik eelmindudased Süüria sõja peatamiseks läbirääkimiste teel vajavad toetust, kuid mitte igasugust tulemust ei saa aktsepteerida ähm, ainutegevuse lõpetamine on praegu küll väga habras, kuid see on vajalik, sest see kohutav surm äh,, nälg ja need tohutud inimkannatused on kestnud juba liiga kaua süürlased on ära teinud meie poolt suurema toetuse ja me peame suurendama oma juht- ja läbirääkimispositsiooni selleks, et välja töötada tugev ühine Euroopa Liidu strateegia Süüria suhtes. kui meil oleks olnud see olnud varem, siis me oleks olnud juhtrollis ja mitte ainult nüüd püüdnud tulemustega ja tagajärgedega toime tulla Euroopa Liit on lõhenenud ja on olnud raskustes, pakkudes varjupaika nendele, kes põgenevad sõja eest, eriti Süüriast. jah, me oleme olulised humanitaarabi andjad, kuid me peame tegema suure jõupingutuse, et kannatustele lõpp teha. vahepeal aga Moskva on lasknud Assadil uut tegelikkust luua koha peal. Putin kasutas ära selle vaakumi kasutades ära küünilist brutaalset vägivalda, äh, pommitades haiglaid, tsiviilisikuid ja mässulisi äh, ja mitte Daeshi islamiriigi esindajaid. ja selline käitumine Putini Venemaa poolt toob endaga kaasa teatud äh, hinna ja ma usun ka Euroopa Liidu sanktsioonidesse Süürias tekitatud vägivalla eest. mul on äh, mitu lühiküsimust pärast seda, kui me kuulsime, et läbirääkimised on edasi lükatud ja need ei alga täna, vaid esmaspäeval, siis relvarahu leppe üle kontrolli teostamine muutub veelgi tähtsamaks, samas ka abi osutamine, kuidas see on korraldatud ja kas äh, need, kes kõige rohkem kannatavad, saada ka lubatud toiduabi Te mainisite Liibanoni ja Jordaaniat. Äh, äh, kas sellest piisab? ka mina tunnen muret olukorra pärast Liibanonis, kuna suurem tähelepanu on pööratud äh, Türgile, me ei saa lubada, et Liibanonis olukord kokku variseb. ja kuidas te kasutate oma kontakte Iraani juhtidega, kes peaksid täitma vastutustundlikumat rolli ja tegema lõppu brutaalse Assaadi režiimi toetamisele? järgmisena kolleeg Mattias üks minut. suur tänu, proua Margariini, et te heitsite valgust olukorrale kui vanutegevus on peatatud, olukord on huvitav, kuid see on väga habras ja olukord on endiselt keeruline. me ei soovi suuremat sekkumist näiteks Saudi Araabia poolt, mis hakkaks peale suruma omapoolseid tingimusi ja äh, seetõttu on tekkinud ka raskused läbirääkimistel. näiteks äh, opositsioonirühmitused äh, on välistatud ja ka sellised inimrühmad nagu Süüria kurdid tegemist on Süüria küsimusega ja igasugune lahendus peab äh, sõltuma süürlaste tahtest. ja ma tahaksin küsida proua Mogherinilt, millal Euroopa Liidul saab olema oma seisukoht, mis ei sõltu Saudi Araabiast või USA või teiste osapoolte arvamustest, vaid arvestaks Süüria rahva tahtega, sest see on võti läbirääkimiste edule. suur tänu, järgmisena proua Lohbilov Äh, suur tänu relvarahu tõepoolest peab, äh, kuid äh, see on habras ning me saame ainult loota, et nädala lõpuks Genfi planeeritud läbirääkimised tõepoolest ka aset leiavad. rahuläbirääkimised peavad kaasama kõik osapooled, kõik, kaasa arvatud kurdid. seniste ettevalmistuste käigus äh, on aga naised olnud ainult statisti rollis, seda ka opositsiooni ridades. täna on rahvusvaheline naistepäev ning me peame juhtima tähelepanu, kuidas kohtlevad naisi nii hästi Assadi režiim kui ka džihadistid naisi on näidatud ka äh, mitmetes filmides, näidatakse naisi, kes võitlevad rindel ja ning kes organiseeruvad võitluseks demokraatia eest. paljud naised on maksnud ka oma eluga võideldes demokraatia eest. inimesed, kes tahavad üle elada islamirežiimi, peavad seda kõrgelt hindama ning ma leian, et Euroopa Liit peab tunnustama naiste osa võitluses Daeshi vastu. arvestades neid kohutavaid kuritegusid, mida Süürias toime pannakse nii hästi naiste, meeste kui ka lastega, peame me olema otsustavad. püsiv rahu saabub Süüriasse alles siis, kui kurjategijad, kes nende tegude eest vastutavad, võetakse vastutusele. aitäh, järgmine kõneleja kolleeg Cristaldo, üks minut kolmkümmend sekundit. suur tänu, me kõik näeme, et tõepoolest relvarahu peab, mm, samas rikutakse seda ka kohati, kuid siiski tundub, et mässulised on valmis läbirääkimisi pidama väga tähtis on teha siin ka koostööd Venemaaga ja Ameerikaga loodetavasti on läbirääkimiste tulemused positiivsed, kuid see eeldab, et kõik osapooled on huvitatud oma panuse andmisest ning kaasata tuleb loomulikult ka Saudi Araabia. Türgi äh, kohta me ei tea, aga kas nende välispoliitika vastab sellele, mis äh, on meie huvides äh, siin tekivad probleemid kurdidega, kurdide alasid pommitatakse äh, ning ähm, ma ei näe Türgi poolelt usaldusväärseid samme. see on loomulikult mässulistele kasulik Türgile me eraldame vahendeid täiendava kolm miljardit, miljardit veel. Türgi saavutab edu liitumisläbirääkimiste raames, see on hind, mida me maksame, kuid aga me soovime Türgit kaasata partnerina läbirääkimistesse, siis tuleb aga silmas pidada ka seda, mis toimub Kagu-Türgis, mis toimub kurdide aladel me peame koondama kõik jõupingutused, samas tuleb tugevdada ka Liibanoni ja Jordaania rolli. küsimus ei ole ainult humanitaarabis, küsimus on selles, kuidas tagada riigi ülesehitamine, kuidas jätkub elu pärast relvarahu. meie peame andma oma panuse. suur tänu, kolleeg Ristaldo. nüüd järgmine kolleeg härra Schaffhauser, palun. kaks märkust, lugupeetud asepresident, esimene puudutab äh, Türgit. tegemist on riigiga, mis on demokraatia vastu, me oleme seda näinud ka viimaste sündmuste käigis, nad toetavad islamiste, me kõik oleme seal, äh, sellest teadlikud, nad toetavad Iraaki ja Süüriat ning nad toetavad ka organiseeritud kuritegevust, aga samas äh, tahate te Euroopat võib-olla siis Saksamaa huvides või ühe kantsleri huvides, kes oma rahvast on petnud ja Euroopat petnud, eh, teha kokkulepe sellise riigiga, kes ei vasta mitte ühelgi viisil Euroopa kriteeriumitele. kas te leiate, et normaalne on see, kas te ei karda, et Euroopas tekitab see tõsiseid pingeid? teine märkus puudutab meie moraalitsemist, me oleme äh, läbi kukkunud, ebaõnnestunud selles osas, me ole, see on viinud meid äh, äh USA, Saudi Araabia ja Katari äh, tallaaluseks ja sellisel juhul äh, võib-olla tõesti oleme lihtsalt jäänud selliseks nööritõmbaja rolli täitjaks, kui me niiviisi käitume, aitäh. kolleeg Korvin Mikke, sõltumatu mandaadiga saadik. lugupeetud proua Mogherini, paar sõna olukorra kohta Venemaa sekkus Süüria tegevusse, tänu sellele on meil nüüd relvarahu, loodetavasti Venemaa ei tõmba tagasi, loodame samuti, et ameeriklased on saanud õppetunni ning mõistavad, mida tähendab äh, äh, diktaatorlus Süürias äh, ja Iraagis äh, ainult ja kui paljud inimesed saavad surma, ainult diktaatorid suudavad pakkuda lahenduse äh, mõelda olukorrale, valimistele, valimistele olukorrale, kus Daesh võimutseb, on täiesti absurdne, kui demokraatiat tahetakse lõpetada sellega, siis jah, kui te tahate sõda lõpetada, siis on vaja eh, diktaatorit ma olen omalt poolt väga palju jõupingutusi teinud, äh, öelnud kurdidele, et nad peavad Assadiga äh, rääkima ja ütlesin ka Assadile, et tema peab rääkima kurdidega. ja nüüd on olukord selles, et ainus võimalus on see, et Türgi, et äh, hoiab eemale sellest olukorrast ja ei riku seda. nüüd me oleme kuulanud fraktsioonide nimel kõnelejaid edasi, proua Gabriel lugupeetud äh, kõrge äh, esindaja, jah, jõupingutusi on tehtud ja edusamme on saavutatud, aga samas on olukord äh, väga keeruline nagu te ka ise ütlesite, mul on äh, kaks märkust, esiteks ähm, rahvusvahelisel naistepäeval on ÜRO äh, erisaadik härra Mistura öelnud, et Süüria naised on osa nendest, kes tagavad pikaajalise ähm, lahenduse, neil on teatud õigused äh, kaasa lüüa rahuprotsessis. üldiselt me teame, kui oluline on see, et dialoog süürlaste vahel oleks võimalikult kaasav. teine märkus kuigi Euroopa Liit ei ole otseselt sõjalisel tasandil seotud, siis äh, vaenutegevuse lõpetamiseks on vaja poliitilisel tasandil võimalikult palju ära teha. Lähis-Idas ja Süürias peab Euroopa Liidul olema tasakaalustava rolli ambitsioon ja ma tahaksin tänada asepresidenti kõikide jõupingutuse eest. minu küsimus ei ole kiireloomuline, aga minu arvates me peame suutma tegutseda ennetavalt kuidas me suudame ette näha neid raskusi, mis valimiste korraldamisel enam kui üheteistkümne miljoni inimesega, kes on ümber paiknenud äh, riigis ja väljaspool, äh, kuidas tagada hea tulemus, aitäh! Äh, proua Gabriel, teile on küsimus, kas te vastate härra Saanilt? köszönöm szépen képviselő asszony! suur tänu, et mulle sõna andsite, lugupeetud kolleeg, minu arvates te käsitlesite olukorda üsnagi selgelt, aga tahaksin minna oma küsimusega kaugemale. kas te arvate, et osapooled Süürias ja Euroopa Liidus ning liikmesriikide tasandil äh, vastutavad olukorra eest, kas te ei leia, et venelased samuti täidavad oma rolli, venelaste pommitamised tekitavad veelgi enam põgenikku, kui veelgi rohkem põgenikke, kui kunagi varem oleme näinud. mida te arvate, kuidas Venemaad osapoolena sellesse protsessi võiks kaasata? kolleeg Gabriel, te võite vastata nüüd, palun jah, mina usun, et sellises olukorras peame me, me meelde tuletama seda sõnumit, mida ütles välispoliitika kõrge olega, jah, olukord võib väga kiiresti hullemaks minna ja sellepärast peame olema väga valvsad süüditus, süüdistustega ja järelduste tegemisel üks küsimus Süüria olukorras on see, et me kõik vaid üheskoos kõikide osapooltega, kandes vastutust äh, et me töötame püsiva rahu nimel, ainult selle kaudu on võimalik selleni jõuda ja nii palju vastuseks kolleegile ja aitäh selle küsimuse eest. kolleeg Howitt, kaks minutit. suur tänu, juba liiga kaua Süüria arutelude käigus siin kojas on olnud ainult lootusetus. eelmisel nädalal skeptikud ütlesid, et relvarahu ei pea ja humanitaarabi ei jõua kohale Õnneks vaatamata intsidentidele on äh, olukord teistsugune, et tsiviilhukkunute äh, arv on äh, oluliselt langenud äh, viimase statistika kohaselt. meie ülesanne poliitilisel tasandil sel nädalal ja tulevastel nädalatel on jätkuvalt üritada äh, Äh, lootusetust äh, teha lootus ja kõrge esindaja peaks saama parlamendi täieliku toe selleks, et rahvusvahelist koostööd, mis on saavutatud, äh, edasi viia selle nimel, et teha jõupingutusi, et ajutisest relvarahust saaks püsiv rahu ma vabandan kolleegide ees ja eelkõige nende ees, kes kannatavad Süürias, et ma pean viitama teatud skeptikutele, kes minu oma koduriigist üritavad kasutada eh, Süüria pagulaste voolu eh, poliitilise eh, demagoogia nimel, nagu Boris Johnson, kes on viidanud sellele, et kaastunne süürlastele on probleemne ja väidavad, et paljud neist saabuvad Euroopasse ainult majanduspagusele või UKIP-i juht, kes on öelnud, et äh, see on džihadistide marsruut Euroopa pinnale ja tema arvab, et kõiki neid inimesi on vaja Euroopast eemal hoida. Need inimesed äh, ei saa jääda ellu Süürias, arvestades seda olukorda, Euroopa Parlamendil igal juhul on täielik kaastunne ja kohustus äh, lahendada see probleem. Nad ei võida, meie jääme Euroopa Liidu liikmeks ja mitte ükski liikmesriik ise ei suuda om-, iseseisvalt äh, Süüria tragöödia katastroofiga toime tulla ega tagada mingisugust rahu tulevikus, aitäh. Teile on küsimus, kolleeg Howitt. ja nimelt härra Nutt. härra Nutt. jah, võib-olla härra Aavik teab midagi, mida meie ei tea. kas ta ei ole nõus äh, asepresidendiga härra Timmermansiga, kes ütles, et enamus inimesi, kes Euroopasse tulevad, ei ole mitte Süüriast. ja kas ta ei ole nõus ka sellega, mis on ametlik statistika Ühendkuningriigis, et enamus, kes Ühendkuningriiki tulevad ja asüüli paluvad, eelmisel aastal tulid Eritreast, mitte Süüriast. härra Howitt Te lihtsalt hirmutate inimesi, täidate, mängite mingit poliitilist mängu, palun äh, vastake, kas te olete eri määral eri,, äh, eri meelel äh, härra Timmermansiga ja viimase statistikaga. härra Howard, palun vastake kas Euroopa Komisjon või ÜRO pagulaste ülemvolinik on öelnud siis miljonist pagulasest on enamus tulnud Süüriast ja enamus neist põgenevad sõja, tagakiusamise ja nälja eest. Nad on kuueaastase kodusõja ohvrid ja Euroopa Liit äh, peab rahvusvahelises diplomaatias kaasa lööma selleks, et tagada rahulik ja konflikti lahendus ja me ei ole nõus teise poole argumentidega. Eh, suur tänu, sõna saab kolleeg Fatiga, üks minut osaline äh, vaherahu oli parim kirjeldus, mida ma kuulsin selle kokkuleppega, et osaline selles mõttes, et osapooled, kes on kaasatud või territoriaalses mõttes. lubage äh, meenutada tugevamaid tulemusi. seeläbi on tugevnenud äh, Assaadi režiim ja Venemaa on saavutanud suurema juhtrolli rahvusvahelistes ringkondades ja ka Iraan on sellesse piirkonda nüüd kaasatud. teised äh, mõjud ei ole võib-olla nii selged, kahjuks Daesh tegutseb üle riigipiiridaid ja nad ei ole valmis tegema lõpu nendele koledustele. suur tänu! Teil on sinise kaardi küsimus. Kellelt? Äh, kolleeg Footiga, teil on sinise kaardi küsimus. Kas te olete nõus sellele vastama? Härra Frontsuulika, kas te ei arva, et need äh, koledused, mis Süürias ja Iraagis aset leidsid, siis Euroopa Liit läbi oma kahe liikme julgeolekunõukogu Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa peaksid nõudma, et loodaks rahvusvaheline äh, kriminaalkohus Süüria ja Iraagi jaoks, et Daeshi liidrid teaksid, et nad peavad kandma vastutust ka oma äh, tegevuse ja genotsiidi ees. suur tänu, proua Fotiga. tänan, kolleeg, ja ma jagan teie seisukohta. järgmisena saab sõna kolleeg Austravitšus, üheks minutiks, ALDE esindaja. härra juhataja, kõrge esindaja, kolleegid, viis aastat segadust, tegevusetust on viinud meid sellesse punkti, kus me oleme jõudnud. igasuguse vaherahu ükskõik millistel tingimustel saamise. ausalt öeldes minule tundub, et see on nagu Süüria pusle, mille Putin on oma kätega kokku pannud Äh, ei äh,, ei peata Vene kodanikke, kes liituvad ISISega ja siis tulevad Assad appi äh,, pommitab tsiviilisikuid ja kodanikke äh,, kes äh, sunnib süürlasi paganema ja kes äh, levitab äh, võltspropaganda lugesid Äh, olgem ausad, Moskva andis läänele väga hea õppetunni. Äh, kui meie väitsime, et Süüria jaoks ei ole sõjalist lahendust, siiani on Putin vastupidi selgelt tõestanud. Äh, igasugune vaherahu on siiski parem kui sõda. küsimus on, milline saab see olema selle hind ja kelle kulul see saavutatakse. tänan. järgmisena Ko-, Koose Permoi lugupeetud äh, asepresident, kõrge e-, välispoliitika esindaja, siin ei ole tegemist mingisuguste uudistega. poliitilised kokkulepped, äh, mis annaksid tagatise Süüria riigi kestvusele, on jäänud minevikku veel kaks-kolm aastat tagasi kuulsime me seda, kui tore on eh, Al-Nusra, sest et ta võitleb Al-Qaedaga. olukord on aga muutunud. Euroopa Liit peaks mängima sõltumatumat rolli me, meie niinimetatud liitlased Türgi ja Saudi Araabia me ei peaks neid niimoodi rahastama, eriti kui me arvestame, et äh, Türgi ei kasuta no, seda raha alati nii, nagu meie seda õigeks peame. kolleeg Smith suur tänu proua Margerini selle väga muljetavaldava äh, hetkeolukorra kirjelduse eest ja ma igati toetan ka teie kiidusõnu härra Staffan Dimasturile. Äh, te olete ise olnud väga tagasihoidlik ka oma teenuste äh, märkimisel, kui te olete püüdnud Euroopa Liidu koostööd edendanud. Euroopa Liit ei kasuta küll mm, püsse ja suurtükke, kuid me täidame oma rolli dialoogi vahendamisel, mis minu arvates ja meie erakonna arvates on väga oluline ja me peame jätkama äh, ka Ühendkuningriigis selles raamistikus osalemist. Teil on õigus, et koostöö hakkab andma esimesi tulemusi äh, on tekkinud ka vahetu humanitaarkriis ja ma toetan igati jõupingutusi selle lahendamisi. on vaja toetada Liibanoni ja Jordaaniat, mis on väga haprad riigid ja vajavad ka meiepoolset abi, aga minu küsimus on äh, aruandluskohustuses. ei saa saavutada rahu, kui kõik osapooled ei vastuta selle sõja eest. mu küsimus on, millisel määral teie äh, talitused abistavad äh, valitsusväliseid organisatsioone seal kohapeal ja rahvusvaheliselt, et nad saaksid osaleda Süüria lõpplahenduses äh, võrdse osapoolena? suur tänu, järgmisena kolleeg Natal tänan teid ka volinik, nagu me teame, Süüria on ilmselt kõige tõsisem probleem, mis maailmas täna ees seisab ja me näeme, kui kuri on islamiriik, me näeme televisioonis, kuidas inimesi põletatakse, uputatakse, pead maha raiutatakse, inimesi loobitakse katustelt alla, kuna nad on homod ja kui nad ei sure selle äh, langemise tagajärjel, siis pekstakse nad surnuks maha peale ja on vaja saavutada kontroll mitte ainult Süüria, vaid kogu piirkonna üle, kuid me ei taha unustada kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal kõik lääne poliitikud, sealhulgas ka John McCain ja meie enda poliitika geenius Guy Verhofstadt, ütles, et need mässulised, need armsad mässulised Al-Nusras ja Süüria ja Jordanis tuvad, et õnneks ei juhtunud. proua Mogherini ma tahaks teie küsida miks me jätkuvalt ei tee midagi Saudi Araabia pärast ja miks me endiselt loobime raha Türgi suunas ja kutsume Türgit liituma Euroopa Liiduga, kui nemad tegelikult finantseerivad terrorismi? härra Obermeier, üks minut. suur tänu. Euroopa Liit püüab nüüd miljardeid makstes saavutada Türgi soosingut, tehes sellega suure-suure vea Türgi ei ole ei poliitiliselt, sõjaliselt ega ka religiooni poolest äh, soovitav partner Süüria rahuprotsessis, sest nemad suruvad alla kurdide vabadusvõitlust äh, ning nad soovivad seda nüüd laiendada Süüria alale saavutades vaba liikumise piirialadel. see on rahvusvahelise õiguse vastu. Türgi ei tohi Süüria territooriume tulistada. Washington küll saadab protestinoode Ankarasse ning nõuab rünnakute peatamist, kuid kuhu jääb Euroopa Liidu reaktsioon? kuidas suhtume meie Erdogani režiimi, kus, kes surub alla vähemusi äh, kas me peatame teda? ei, me ei tee seda. me oleme kahekeelsed ning see ei ole tee rahu saavutamiseks Süürias. ja aitäh. nüüd järgmine kolleeg. suur tänu, ütleb kolleeg Milanon kui me räägime Süüriast, eh, siis eh, tuleb läbirääkimisi tõhustada, me peame panustama Genfi läbirääkimistesse, need on head uudised, kuid loomulikult eh, ei tähenda see veel konflikti lahendamist. läbirääkimised kestavad veel kaua, meil on vaja otsida poliitilist lahendust, seejuures tuleb lähtuda kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta Genfi kriteeriumidest, tuleb lähtuda ÜRO põhimõtetest poliitiline tahe rahu saavutamiseks on äärmiselt vajalik, kui seda aga ei ole nendel mitmesugustel grupeeringutel, kes samuti oma rolli mängivad, on olukord väga keeruline. ma tervitan kompromisse, mis on seni saavutatud Genfis, ma tunnustan proua Mogherini saavutusi Äh, kuid loomulikult ma leian, et on äärmiselt oluline kaasata kõik Süüria osapooled, samuti rahvusvahelise tasandi osapooled, et konflikt Süürias lõppude lõpuks leiaks lahenduse, et olukord muutuks stabiilseks pärast viieaastast konflikti. järgmisena kolleeg Anna Koomes, palun. Assaadi vastane opositsioon on osalenud kodusõjas, see on kolmanda osapoole sõda ja Türgi toetab ning terroristlikud rühmitused, kes saavad tuge, viivad selle riigi hävingule. see on kohutavad inimkannetused, suurim humanitaarkatastroof pärast teist maailmasõda ja seda kõik meie äh, Euroopa lävel, äh, ka Ida-Euroopa lävel. Venemaa on sekkunud ja Euroopa Liit on äh, mures, sest riik, liikmesriigid ei ole suutnud koordineerida oma reaktsiooni ja seetõttu me peame kinni poliitikast, mis ei takista sõjajalal olevaid äh, fraktsiooni ja üha rohkem inimesi satub pagulaste laagritesse. me ei peaks sellele kaasa aitama, sest tuhanded pagalased üritavad põgeneda Euroopasse ja me otsime aga uusi põhjusi, mis aitavad kaasa terroristide tegevusele, misläbi pagulaste arv veelgi suureneb ja mis on otsene oht meie oma julgeolekule ja me ei saa jätkata praeguse poliitikaga. me ei suuda valvata oma piire, pagulased tulevad Euroopasse läbi Türgi ja proua Mogherini on hea, et vaenutegevus on peatatud, kuid see ei lahenda probleemi, see ei lahenda pagulaste probleemi ega kurdide probleemi, meil on vaja suuremat solidaarsust Euroopas, tugevamat poliitilist juhtimist ja see ebamoraalne kokkulepe, mille ülemkogu eile saavutas Türgi vastu, ei taga just seda juhtrolli, mida me vajame. suur tänu! härra Belder, üks minut ECR-ist. austatud juhataja, suur aitäh teile, kõrge esindaja. suur tänu teile sissejuhatava sõnavõtu eest ja selles sõnavõtus rääkisite te Türgi partneritest on olnud eh, erinevaid arenguid, eh, mis eh, minu arust on väga murettekitavad ja ma tahtsingi küsida, et kuidas te siis näete Türgi rolli selles regionaalses sõjas, mis praegu Süürias arenemas on? kui te vaatate Türgi territooriumilt asja, siis seal on kasutatud samuti relvi ning samuti on äh, Äh, rünnatud seal ka äh, kurdide üksusi Assisis ükskord ja siis Deviatis, nii et tahaksingi äh, teada, et kui tegemist on Türgi džihadistidega, kes neid rünnakuid aset läbi viivad, siis ka Türgi laeva on nähtud relvadega, mis on olnud teel Liibanoni suunas. proua Mogherini, minu jaoks on äh, Äh, selge, et Türgi on pigem olukorra probleemi tekitaja ja mitte lahendus, aitäh. järgnevalt palun üheks minutiks härra Vaigel. suur tänu teile, juhataja. austatud äh, kõrge esindaja Mogherini, pärast äh, mitmeid aastaid oleme nüüd praegu olukorras, kui humanitaarkatastroof püütakse lahendada läbi poliitilise protsessi ning see peaks omakorda viima ka rahu äh, jaluleseadmiseni Süürias Eh, see eh, katastroof, mis nüüd on tekkimas, humanitaarne katastroof, on vale poliitika tulemus. Eh, Süüria on väga kompleksne küsimus ja me ei ole näinud seda, kuhu eskalatsioon Süürias meid viia võib. kolm positiivset asja on, esiteks relvarahu, teiseks koordineerimistegevus USA ja Venemaa vahel ning kolmas positiivne aspekt, kaasatus läbirääkimistesse, kus võtavad osa nii Vene Föderatsioon kui ka Assad Äh, nagu öeldud, meie ees ei ole mitte uut külma sõda, aga arvestades seda, mida ma olen kuulnud teiste kolleegide käest, kes ei keskendu konkreetselt Süüria küsimustele, aga nad püüavad äh, Putini argumente lahti arutada, on olukord praegu selline, et äh, meie ees on tegelikult külm sõda reaalselt. võib-olla oleks õige meie jaoks Euroopas hakata nüüd mõtlema selle peale, mis juhtub pärast seda, kui Süüria sõda läbi saab. Süürial on vaja lepitusprotsessiga äh, liikuda. ja järgnevalt saab sõna härra Pantseri üheks minutiks, palun. suur tänu, juhataja. mina olen veendunud, et äh, Süürias nüüd, kui on meil väga äh, õhkõrn relvarahu jalule seatud, saame me Euroopa Liiduga asuda tegutsema ja pärast viit rasket äh, lahinguaastat ja äh, humanitaarkriisi äh, ei luba äh, tegelikult äh, see õrn relvarahu äh, laiapõhjalisemat humanitaarmissiooni, meil on vaja poliitilist protsessi, meil on vaja saada üle oma eelarvamustest ja meil on vaja süürialastel lasta mõelda omaenda tuleviku peale ja omaenda tulevikku luua Euroopa Liit on äh, tõesti töötanud tõhusalt äh, ÜRO-ga äh, viimaste kuude jooksul, aga nüüd on meil õige aeg näidata, et me oleme tõsine, tõsiseltvõetav tegutseja, me peame humanitaarset vastust andma sellele kriisile, aga me peame rõhutama ka seda, et Euroopa Liit rohkem kui viie miljardi euroga, mis humanitaarabile antakse, on selles regioonis number üks doonor. meil on vaja rajada sildu rahvusvaheliste ja regionaalsete osaliste vahel selles konfliktis nagu te väga õigesti ütlesite eh, siinsamas kojas, Süürias on tõeline nõudlus Euroopa poliitilise kohalolu eh, järele eh, kontekstis, kus meie usaldusväärsusel on reaalne kaal. meie jaoks on see võimalus ja see on võimalus, mis annab ka Süüria jaoks lootust, et on rahvuslik lepitusplaan olemas, see tuleb panna ka regionaalsesse konflikt, äh, konteksti ning Euroopa Liit on juba tegelikult näidanud, et Iraani tuumaprogrammi osas on nad väga olulist rolli mänginud. aga me ei ole teinud ära piisavalt, ma kardan, et Euroopa Liit äh, piirab iseennast, nii nagu me oleme näinud praegu pagulaskriisi puhul, me peame tõesti täielikult muutma oma välispoliitika suunda mm, sada kaheksakümmend kraadi ja peame Äh, täiesti äh, ühtselt ja äh, ja seniolematult tegutsema me peame igasugused udused positsioonid ära kaotama erinevatelt riikidelt, peame olema ühtsed, see on rahuprotsessi jaoks väga oluline. härra Pantseri, teile on esitanud sinise kaardi küsimuse härra Bonanno, kas võtate vastu? ei võta. selge, siis läheme edasi järgmise kõneleja juurde, kes on kolleeg Petrovski üheks minutiks, palun suur tänu teile, juhataja. Äh, sõda Süürias on nüüd kestnud juba viis aastat äh, ja see on äh, nõudnud väga palju inimelusid, seetõttu äh, on väga hea meel näha, et mingisugused läbirääkimised on andnud teatud tulemusi. ÜRO egiidi all läbi viidud äh, läbirääkimised on olnud, äh, on toonud edusamme, me oleme huvitatud sellest, et regioonis oleks stabiilsus, see võiks aidata lahendada ka suurt pagulaskriisi Euroopa Liidu jaoks. kestev rahu Süürias tähendaks seda, et me peaksime lõpetama äh, tsiviilisikute tapmise ning me peaksime samuti lõpetama ära ka äh, pagulaste äh, vood äh, ning aitama neil tagasi pöörduda koju. Ehm, meile valmistab muret see uudis, et sada kolmkümmend viis inimest on hukkunud hiljuti ja viissada viiskümmend on selles piirkonnas hukkunud, mida kontrollib armee, ütleb kõneleja sellepärast peab Euroopa Liit oma humanitaarlahendusega edasi minema. järgnevalt härra Nart üheks minutiks, palun suur tänu teile, juhataja. meie tegevusetus on tegelikult loonud äh, olukorra, kus Süüria on kogu kukkumas. me oleme pikendanud äh, oma tegevusetusega sõda, ei ole mingisugust lahendust tänastele probleemidele ja meie ees on miski, mis kellelegi ei ole meelepärane, aga see on täna reaalsus. Äh, nimelt Äh, selles sõjas on äh, tegelased, äh, tõelised tegelased, mitte need, keda me tahaksime sinna osalisteks, nimelt Assadi režiim, kes on sunnid, niidide, alaviidide ja kristlaste julgeoleku ohtu seadnud, sest nende ees on Al-Nusra, Daesh ja vahavistide rühmitused. niisiis, me peame ähm, sisenema rahuprotsessi, me peame aru saama sellest, et eh, Vene Föderatsiooni sekkumine on tegelikult eh, provotseerinud selle siia olukorra, aga me peame leidma eh, kokkuleppe võimaluse. ma arvan, et me ei pea väänama mitte tõtt, viis aastat sõda on viinud selleni, Äh, et relvarahus on nüüd kokku lepitud, äh, aga äh, Vene osaluse eskalatsioon on siin olnud tugevaks rollimängijaks ja me peame siin võitlema ka ühtlasi terroristlike rühmituste vastu, seda me ei ole suutnud teha. järgnevalt härra Khan kaheks minutiks, palun. juhataja, olge hea, rääkige mikrofoni, palun, ütleb juhataja. austatud juhataja, proua kõrge esindaja Äh, valitsusevastased protestid äh, on sündinud relvarahust selleks, et kutsuda üles Assaadi äh, ühtsele ja demokraatliku Süüria loomisele. see oli meile tule, meeldetuletuseks, kuidas kahe tuhande üheteistkümnendaks aastas see kriis üldse puhkes. reaalne on eh, see aga, et tegemist ei ole relvarahuga täies jõus, vaid tegemist on lihtsalt eh, lahingutegevuse tegevuse vähendamisega. esimese nädala jooksul on sada kolmkümmend viis inimest surma saanud eh, selles piirkonnas ja kolmkümmend kaks tsiviilisikut. lahingutegevus peab lõppema selleks, et läbirääkimisteks oleks soodne pinnas läbirääkimised peavad ka jätkuma selleks, et äh, saaks kõikehõlmava äh, vaherahu sõlmitud ning poliitiline otsus peab äh, rakenduma, nagu Viini rahulepingus seda on ette nähtud. Süüria peab ise lahendama selle küsimuse iseenda sees, aga rahvusvaheline kogukond peab heas usus töötama selle lepingu jõustamise suunas, sealhulgas Müncheni kokkuleppe omas. Iraan ja Venemaa peab kasutama oma jõudu mõistlikult ning kõik osad osapooled peavad sellest vaheelevust kinni pidama. kõikidel äh, vahenditega tuleb töötada, sealhulgas äh, sõjaliste, diplomaatlike, humanitaarsetega. ei tohi olla äh, humanitaarabi takistamist koha peal ning seda kogu Süürias. rahvusvaheline kogukond on olnud väga tugev oma toetuses, peab olema ka veelgi tugevam. me ei tohi seda šanssi lasta kaotsi minna äh, verevalamine Süürias peab käesoleval aastal lõppema. meie ühistes huvides on Daeshi tagasi lüüa ning lahendada pagulaskriis. seetõttu on meie huvides ka toetada Süüria rahuprotsessi, mis viib stabiilse kaasava valitsuse loomiseni, äh, mida kõik süürlased toetavad, aitäh! suur tänu! Teile on sinise kaardi küsimus härra Bonannolt. kas aktsepteerite seda? palun. Oh, ei suur tänu, ei võta vastu. kena, läheme siis edasi ja härra Skripek saab ühe minuti kõneaega. härra president, proua kõrge äh, esindaja, kallid kolleegid, suur tänu selle tutvustuse eest, proua kõrge esindaja, ma saan aru, et rahuaeg on käes Süürias, sellepärast ma kutsungi teid üles, hoolitseksite seda, et ka Süüria kristlased võetaks äh, rahukõnelustele kaasa. palju kordi olen ma pööranud äh, teie tähelepanu põhja, kirde ähm, Süürias äh, küsimus, äh, Süüria küsimustele, inimesed elavad seal rahumeelselt, autonoomselt, aga nüüd on see ohtu sattunud mitte Daeshi poolt, vaid ka teiste poolt. Türgi peab lõpetama selle piirkonna pommitamise, muidu tuleb naaberriikidesse jälle äh, uus pagulaste voog. ka Iraagi äh, valitsus peab äh, avama vastavad piiripunktid ja pööra- ja kaotama kõik piirangud. sellepärast ma kutsun teid üles kasutama kogu oma diplomaatilist mõju oma Lähis-Ida partneritega arutades ning lõpuks paluksin, et te alustaksite koostööd ka TSA-ga selleks, et siseriiklikult ümber asustatud inimesi tagasi kodudesse saada. suur tänu. Eh, no, suur tänu. ka teile on sinise kaardi küsimus, härra Skripek. kas olete valmis vastama? hästi. palun siis küsimus härra Stetner pane předsedající dotaz já jsem se hlásil. tahtsin võtta sõna äh, ainult äh, võtta vaba mikrofoni voorus vabandust mitte praegu. härra pascu saab järgmisena sõna üks minut. härra president proua kõrge esindaja Süüria kodusõda tähendab Euroopa jaoks paljusid asju, pagulaskriisi, äh, terrorismi, piirkondliku olukorra negatiivne mõju, halvad suhted Venemaaga ja võimalused olukorda eskaleerib. Need kaks äh, viimast äh, vaherahu kokkulepet ei ole tegelikult lõpetanud veel režiimi ja opositsiooni vahelisi, vahelist võitlust ja ka selle opositsiooni erinevate osade vahel. see on sellepärast, peamiselt sellepärast, et ei äh, piirkondlike ega muude võimude vahel ei ole kokkulepet, Assam, Assadi äh, kokkulepp, Assadi võimuga pole samuti kokkulepet ja see kokkulepe tuleb saavutada selleks, et oleks tõeline vaherahu ja et sellele, sellega kaasneks siis ka humanitaarabi tsiviilisikutele. nii et peab minema keerukalt, lihtsalt keerukama peale äh, ja sõjaliselt poliitilise tegevuse peale näib, et sellisel moel me saame selle väga keeruka probleemi ja konflikti lahendada, mis meie oma ukse lävel toimub. viimane kõneleja on härra Liits, üks minut. lugupeetud president, kõrge esindaja ma tõesti leian, et äh, oleks äärmiselt oluline, kui leitakse relvarahu Äh, peaks tagasi pöörduma Genfi kõneluste juurde, sest ainult niimoodi on võimalik saavutada pikaajaline rahu. lisaks sellele äh, peaksime kasutama ka äh, rahvusvahelist kriminaalkohust. mina, ma tervitan neid algatusi, mis komisjon on teinud. USA, Saksamaa ja Euroopa Liit on seda samuti toetanud Teil on äh, dokumenteeritud äh, inimõiguste rikkumisi, mis kodusõja ajal toime on pannud, kodanikuõiguste organisatsioonid ähm, on juhtinud tähelepanu samuti inimõiguste rikkumistele praegu on veel lahtine, et milline äh, kohtuinstants on pädev selle kõigega tegelema. Euroopa Liit peaks kõiki osalisi, samuti Venemaad Genfi kõnelustel kaasama diktatu-, diktaatorid teavad, peavad teadma, et nad maksavad kõrget hinda, kui nad oma kodanike inimõigusi rikuvad. ja Euroopa Liit peab kolmandatelt riikidelt pidu, äh, Euroopa Liit peab kolmandaid riike selles osas pidevalt rahvusvahelise kohtu ette tooma, aitäh! suur tänu, ka teile on sinise kaardi küsimus härra Polanalt, palun, kas aktsepteerite seda? E suur tänu, lähen siis edasi nüüd vaba mikrofoni juurde ning sõna saab ainult üks äh, fraktsiooni liige igast fraktsioonist ning see on siis koos, selles järjekorras, kuidas esitati need taotlused. mérhetetlen szenvedéssel egy ország majdnem teljes megsemmisülésével és emberek millióinak földön fut- ajal, mil see riik on täiesti kokkukukkumise äärel ja miljonid on pidanud oma kodudest lahkuma, näib, et sõja lõpp ei ole veel käes. väliste vaatlejana me ei ole lahendusele lähemal, me oleme hoopiski rahust kaugemal ja kaugemal, kui kumbki pool oleks saavutanud sõjalise üleoleku, siis need siseriiklikud öö, äh, osalised sekkuksid ja see tasakaal kaoks taas. kui me Euroopast vaatame seda asja, siis me näeme vaid seda, et miljonid pagevad Euroopasse eh, ja neil pole mingit lootust kunagi koju tagasi pöörduda ja kui see lootus on ka kadunud, siis ei ole ka vahet, kes võidab, sest seal riigis enam elanikke polegi. ning eh, täna rahvusvahelisel naistepäeval tahaksin eh, meenutada ka kõiki neid naisi, kes püüavad kusagil Süürias või ka mujal oma peresid kaitsta κύριε πρόεδρε σε σχέση με τη Συρία θα ήθελα καταρχάς να επισημάνω ότι υπήρξαν δυνάμεις... Suur tänu. Mitä tahaksin öelda Syyria kohta? Meil on läänejõud ja Türgi ja Saudi Araabia, kes toetasid seda äh, ja see tähendab seda, et see radikaalne sunni islam selleks, et võidelda šiitide ja Assadi vastu ja sellepärast nüüd äh, islamiriik kasvaski nõnda kiiresti, olukord on praegu kriitiline Süürias ning meil on tarvis juurida välja, kaotada islamiriik ja meil on rahu vaja, ilma rahuta, proua Mogherini, tulevad ikka Kreekasse tuhanded pagulased, praegu on nelikümmend tuhat ja kui nii edasi läheb, siis meil on kuu lõpuks sada viiskümmend tuhat juba lõksu jäänud Kreekasse küsin siis, mis Skopjast saab, mis Albaaniast saab, miks nemad oma piirid on kinni pannud? härra Ban Ki-moon ütles, et see on illegaalne tegevus, mis on rahvusvahelise õiguse vastane. aga teie, meie siin Euroopa Liidu kõrge esindaja, mida te hakkate selles osas ette võtma, kas te teete midagi selleks, et piirid taas avataks, sest see on ju ebaseaduslik. ei ole võimalik lõksu jätta sadu tuhandeid Kreekasse kinni. Te ei saa Kreekat muuta selliseks kõneleja äh, tak-, äh, katkestatakse ja järgmine kõneleja, härra Jakovitš. härra Jakovtšitš äh,. see habras vaherahu, mida oleme näinud Süürias praegu, on kindlasti parem kui rahu ja peame tegema kõik selleks, et see nõnda ka jääks ning sellepärast on ka väga hea, et teie olete selle protsessi osaline, proua kõrge esindaja. aga on ka väga hea, et USA ja Venemaa suutsid lahendusele jõuda, aga meie tulevikku ei saa ju ometi nende kätte jätta. tulevik peaks olema süürlaste käes ja peame päris selgesti ütlema seda, et Süüria kuulub neile endile, süürlastele ning äh, meie peame selgesti välja ütlema selle, et meie peamised vaenlased on Daesh ja teised terroristlikud rühmitused, kes on näidanud seda, kuivõrd valmis nad on igasuguseid äh, äh, kuritegusid korda saatma. kõik muu peab jääma sürlastele otsustada. kui soovime luua rahvusvahelist kriminaalkohust nende kuritegude eest, mis Süürias toime pandi, siis tehkem seda, sest see on õiguslik valik, mida me saame kasutada. aga igal juhul äh, peame Süüria tema elanikele jätma. härra Epiditeiosel on sõna. suur tänu see relvarahu Süürias on esimene äh, samm äh, sõja lõpetamise suunas sellel maailm, selles maal, sellel maal. seetõttu on regioonis mingi lootus, et asjad normaliseeruvad ja vastavalt erinevatele infoallikatele on praeguseks Äh, ahvrite, ohvrite arv vähenenud üheksakümmend protsenti, relvade arv kaheksakümmend protsenti. nüüd on küsimus, kuidas jõutakse üldse rahumeelsete kõnelusteni. Euroopa Liit annab väga palju humanitaarabi ning aitas ka läbi rääkida relvarahu äh, ning nüüd on meil äh, veelgi olulisem roll mängida maailma areenil. tõesti, ausalt öeldes, kui Venemaa ei oleks äh, sinna sekkunud, peame me ütlema, siis oleks meil veel üks äh, lisaislamistlik riik ja see oleks Lähis-Ida jaoks äh, väga ohtlik. suur tänu. Te olite kirjas ka vaba mikrofoni vooru jaoks, nüüd saab sõna härra Ferreira üheks minutiks, palun. suur tänu, oleks hea, kui see vaherahu Süürias märgiks ka tegelikult selle koleda sõja lõppu, mis juba viis aastat on kestnud, aga alus on väga ja see olukord võib taas eskaleeruda, ameeriklased toovad relvi juurde sinna, nii et see vaherahu võib tegelikult veel muutuda väga dramaatiliselt ning sõjaline koostöö Süüria valitsuse ja Hezbollah vahel, iraanlaste ja venelaste vahel võib edasi areneda. ärgem unustagem seda, et ka mõnedele teistele rühmitustele maksab jälle USA, nii et tegelikult võib tekkida mingisugune külm sõda ka. ja samal ajal pagulased saabuvad Euroopasse iga päev. nagu, äh, see on nagu kivid, mida heidetakse meile näkku. me ei ole oma vastutust täitnud, me ei oleks tohtinud destabiliseerida seda olukorda eilne tippkohtumine oli täitsa häbiasi. ja nüüd öö, äh, dikteeritakse asju ka süürlastele, ainult süürlased ise saavad otsustada, mida nemad teevad oma riigiga ja me ei ole õppinud midagi sellest, mis on toimunud ja viimane kõneleja. suur tänu, kõrge esindaja, selle väga olulise ülevaate eest ja suur aitäh ka teie tugeva panuse eest eh, rahu läbirääkimistel ning ka humanitaarabi tingimuste parendamisel. aga just eh, praegu eh, on see, mida komisjon teeb, üldse mitte piisav. niikaua, kui pagulaslaagrites on nälg, kui inimesed ei ole kaitstud külma ja teiste ilmastikutingimuste eest, peame me andma rohkem raha. meie Euroopa Liiduna ja komisjon samuti me ei peaks andma raha Türgile äh, selle eest, et nad ehitavad müüri ja meid kaitsevad pagulaste eest. ei ole mõistlik ka anda raha äh, laagritesse, oleks mõistlik anda siis raha laagritesse, et inimesed saaksid seal elada ja ei peaks pagema. nii et ma palun, seiske selle eest, et inimeste esmavajadused pagulaslaagrites oleks koha peal täidetud. suur tänu! E suur tänu ja nüüd annan sõnajärje asepresident Mogherinile, et ta saaks vastata. tahaksin alustada sellest, et ütlen väga siiralt teile, et teinekord on mulle jäänud mulje, et on suhteliselt lihtne siin istuda ja osutada kõikidele neile puudustele, mis on seotud selle olukorraga, millest mina ennast leian ja see on tõesti väga kaugel sellest. jääb niisugune mulje, nagu me kaebaksime, et see klaas on siin täis, ei, ta on palju vähem, ta pole sugugi täis, aga kaks nädalat tagasi oli ta lausa tühi. ning meie ülesandeks on tilk tilga haaval katsuda see klaas täis panna. iga päeva tilka natukene rohkem, sest iga tilk aitab meil ühe elu päästa ja iga päästetud elu on väärtus, olgu siis siin Euroopas või Egeuse merel või Süürial, Liibanonis, Jordaanias. minu ülesanne, minu ülesanne ei ole mitte vaielda, et kas see on nüüd perfektne või kas sellest piisab. minu ülesanne on katsuda muuta asja iga päev natukene paremaks mida meie saame rahvusvahelise kogukonnana teha. me peame lõpuks ju koonduma, sellepärast et viis aastat sõda näitab ka seda, et me oleme viis aastat eh, olnud vastuolus, on toimunud eh, kokkupõrked Süürias, selle ümber ja mina arvan, et Euroopa Liidu roll on see, et nagu teiegi väga paljud ütlesite, katsuda ületada neid erinevaid eh, huve. meil on siin nii palju osapooli, olgu Süüria sees või väljaspool, kelle agendad on täiesti erinevad. võib-olla me ei lepi mitte milleski kokku, aga kuna meie peamine, kõige suurem huvi, poliitiline, isegi ka meie huvi eurooplastena julgeoleku vastu, mida rohkem Daesh levib ja mida rohkem pagulasi tuleb, ma tean, et Franz Timmermann pärast mind võtab ka rändeküsimustes sõna, aga ja ma jätan selle aspekti temale lahendada, aga meie huvi on ju ka öö, äh, kõigepealt meie humanitaarhuvi, meie poliitiline huvi, nimelt katsuda tuua välja, missugune on see ühisosa kõigi nende väga erinevate osapoolte vahel, kelle erinevused jäävad alles, aga võib-olla sammukeste haaval leiame selle ühise osa, mis võimaldab rahvusvahelisel kogukonnal ja piirkondlikel teg-, tegutsejatel Äh, muuta võimalikuks süürlastel saavutada lõpuks rahu pärast viit aastat kodusõda. sõda ei ole muidugi läbi. me ei se-, isegi seda kutsuda äh, vaherahuks, me kutsume seda vaenutegevuse lõpuks, me tundide kaupa arutasime neid sõnu, et te mõistaksite, kuivõrd tundliku teemaga on tegemist. jah, sõda on alles, sõda käib ja ega ta järgmine nädal ka otsa ei saa. ja nagu ma ütlesin kohe päris alguses asjad võivad väga hulluks jälle muutuda. ja see võib juhtuda iga hetk, kui me kõiki neid võimalikke elemente ei suunda ühes suu-, ei suuna ühes suunas tegutsema. see on väga keeruline töö, iga päev tuleb seda teha. nii et sõda kestab, meil on vaenutegevuse lõpp tehtud, me katsume selles vahemikus eh, rohkem humanitaarabi kohale toimetada et lootust oleks rohkem süürlaste jaoks. üksteist ütles, et meie ülesanne on äh, on muuta see lootusetus lootuseks. me katsume ehitada sildu nende erinevate osapoolte vahel, leida ühisosa, see ongi diplomaatia, see on see Euroopa vaim. teinekord meil on seda raske teha, võib-olla ka isegi siin sees, väljaspool meil on ikkagi veel usaldusväärsust pisut järel, äh, võib-olla oleks ka sellest kasu, kui ka me sisemiselt oleksime ühtsemad, aga nõnda ta on. ja lõpuks katsume ehitada selle tee, mis viib rahuni poliitilisele üleminekuni Süürias ja süürlaste poolt juhitud tulevikule. ja kui me räägime süürlaste poolt juhitud ja süürlastele kuuluv, siis me ei mõtle ainult süürlasi, kes on veel Süüria sees, aga ka neid, kes on lahkunud, sest ka nendel on tarvis, on õigus öelda sõna sekka riigi tänase päeva ja tuleviku kohta. järelikult me katsume, peame kõiki osalisi äh, kaasama, et me üheskoos seda kokkulepitud teed läheme esmakordselt võeti ka see vastu ühehäälselt ja see ongi see meie kallihinnaline töö tulemus, mida me oleme õnnestunud, mida meil on õnnestunud siin saavutada. räägiti siin ka äh, ühtsuse puudumisest eurooplaste vahel ütlen teile väga selgelt välja. ma osalen viies erinevas Euroopa ähm, ministrite nõukogude äh, formatsioonides, võtan osa volinike koosolekust iga, koosolekutest iga nädal. siin parlamendis käin muidugi ja loomulikult on teil siin eriarvamusi, aga selles asjas Euroopa Liit ei ole mitte ainult ühtne sõnades ja mõtetes, vaid ka tegudes me tegutseme ühiselt iga jumala nädal, iga kolme-nelja päeva tagant me koordineerime oma tegevust igapäevaselt koos nende rakkerühmadega, mida me kokku panime. ei saa nii öelda, et me oleme jah, kus me ei kokku ei lepi, aga nendes valdkondades, kus me tegutseme koos, kus me mõtleme koos, kus me poliitiliselt oleme ühel leheküljel katsugem siis tuua välja selle positiivse, mis meil on, vähemalt ise, sest kui me isegi seda ei tee, siis on väga keeruline seda arvata, et teised seda hakkavad ka nägema, et me ühtsed oleme. aga selles valdkonnas, mis puudutab meie tegevust Süürias, isegi täna oleme ju ühel meelel ja tegutseme ühtse Euroopana. siis veel kaks asja, konkreetset asja, õieti kolm. Liibanon ja Jordaania ma olen sada protsenti nõus, isegi rohkem, nõus sellega, et on tarvis rõhutada mitte vaid finantstoetust, mida me saame neile anda, vaid ka seda tööd, mida me saame üheskoos teha selleks, et suurendada ühiskondade vastupanuvõimet ja et nad suudaksid tegutseda üheskoos ja et me tegutseksime üheskoos selle nimel. Liibanoni Jordaaniasse lähen ma paari nädala pärast, õieti kümne päeva pärast ning see saab olema ka meie ühise töö üks elemente, nad istuvad meiega koos maha, see on see rahvusvaheline tugirühm ja teeme tõesti koostööd nii Jordaania kui Liibanoniga, sellepärast et minu meelest on meil ühised eesmärgid katsuda leida lahendust sõjale ja sellele riigile, et see riik saaks lõpuks edasi minna ja saavutaks rahu. ja veel üks asi, mida nimetati, äh, vast-, äh, aruande kohustuslikkus, jah, selle kallal me hakkame juba töötama ka vabaühendustega, kes igapäevaselt tegutsevad koha peal ja võib-olla selle teema juurde saame hiljem tagasi pöörduda ka täpsemalt, olgu siis täiskogu või komisjonide istungil. hea meelega teen seda. ja lõpetuseks veel üks asi. mõned teist äh, rääkisid naiste rollist, eriti just tänasel naistepäeval ja mina tahaksin muidugi ka, et seda tehtaks kõikidel teistel päevadel aastas, aga kaheksas märts on loomulikult mm, märkimisväärne päev. kui me räägime sellest, et Süüria ja Süüria tulevik peab kuuluma kõikidele Süüria kodanikele, süürlastele, olgu nad siis seal riigis kohal või väljaspool, siis me alati peame silmas ka naisi. ja kui me räägime sellest, et meie ja meie alati katsume vaadata äh, seda asja äh, ilmalikust vaatevinklist Süürias. aga äh, väga paljudel naistel Süürias on ootused selles suhtes, millist rolli nemad saavad oma riigi jaoks mängida ja mida me vabaühendustega teeme, kui me toetame nende igapäevast tööd, olgu Süürias või väljaspool seda, äh, siis see on ka osaliselt suunatud just nendele vabaühendustele, kes äh, tegutsevad naiste võimestamisega. aga üks asi on tõesti väga kurb, kahju, et ma nüüd niisuguse kurval noodi pean lõpetama. rahvusvahelise äh, tugigrupi hulgas olen mina ainukene naine. see annab muidugi Euroopa Liidule erilise rolli, aga see annab ka aimu sellest, missugune on naiste roll rahvusvahelises diplomaatias mis moodustab nii suure osa meie rahvusvahelisest kogukonnast. nii et paljudes maailma osades naisi on vähe diplomaatias, ka Euroopa Liidus. aga nüüd siis veel positiivsemalt joonel võin öelda teile, et kui, kui naised on läbirääkimiste meeskondades, läbirääkimiste laua taga, näiteks ka Iraani kokkuleppe puhul, siis ma arvan, et teinekord meil on paremad võimalused selleks, et midagi saavutada. võib-olla see on pragmatism või nagu ma ütlesin alguses, jonnakus, aga lõppude lõpuks on nii, et see võib-olla tõesti võib ka toimida. aitäh! suur aitäh teile, asepresident Mogherini, selle avalduse eest olukorra kohta Süürias